Äh, tere õhtupoolikut, daamid ja härrad, ma tahaksin alustada seda sessiooni, räägin ungari keeles ja palun kõrvaklapid pähe, kui te just ungari keelt ei räägi. eilse koosoleku protokoll on valmis, kommentaare on selle kohta. kommentaare paistab, et ei ole, jätame need ja ütleme siis, et protokoll on heaks kiidetud.